meine sehr geehrten Damen und Herren. lugupeetud daamid ja härrad, tuleme hääletuse juurde ja see toimub kahes osas. kõigepealt äh, esimene neist siis toimub kuni piduliku istungini ja siis äh, teine osa jätkub pärast seda. kõigepealt siis ühtekuuluvuspoliitika, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. Omaritši raport äärepoolsemate piirkondade potentsiaali optimeerimine, nimeline hääletus, hääletus on avatud. Is... hääletus on lõppenud. vastu võetud raport, palun, kas? Äh, raport, Taire raport. kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, vastu võetud. Debakeri raport. ja sõna on raportööril. härra Debaker, palun. Uh, aitäh juhataja, ALDE äh, fraktsiooni nimel palun edasi lükata hääletuse vastavalt äh, äh, koduarti-, kodukorra artiklile sada seitsekümmend seitse. aitäh. kes on ettepaneku poolt?